Good afternoon, colleagues. Good afternoon. tere päevast, kolleegid, tere päevast kõigile, tere tulemast külalistele. alustan Regi komisjoni tänast koosolekut. päevakord peaks teil olemas olema, kas võime selle heaks kiita või on kellelgi ettepanekuid päevakorra kohta? paistab, et mitte siis on päevakord heaks kiidetud. ja järgmine päevakorrapunkt on kolmanda detsembri koosoleku protokolli kinnitamine. see peaks ka teil paberite hulgas olema, et teen ettepaneku, et nagu ikka, kui koosoleku käigus esitataks, ei esitata mingisuguseid vastuväiteid, siis on protokoll kinnitatud. kui see on kõigile vastuvõetav, siis kinnitame selle, aitäh. järgmine päevakorrapunkt on väga lühike, juhataja teadaanded, et Regionaalarengu Komisjoni uus parlamentaarse töö aasta on juba alanud, siis meenutaksin teile, et toimub vastuvõtt kõigile liikmetele, nõunikele, samuti on külalised komisjonist ning Läti eesistuja poolt ning see ette, äh, see vastuvõtt toimub äh, pool seitse täna õhtul siinsamas saalis, nii et te leiate selle väga kergesti või võib-olla saali ees ja nüüd äh, läheme sisuliste küsimuste juurde. täna on meil esimene võimalus tervitada oma endist kolleegi proua Gretut siin komisjonis taas regionaalpoliitika voliniku ametikohal ning saame temaga arvamusi vahetada. ühtekuuluvuspoliitika vallas tahaksime keskenduda kahele põhilisele teemale. kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmide lõpuleviimine ning nende oodatav mõju ning äh, samuti äh, millised ohud on olemas, et vahendeid võidakse mitte ära kasutada. ning äh, teiseks kaks tuhat tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist programmid ja nende äh, rakendamise, rakendamine. samuti räägime väljakutsetest, mis meie ees seisavad äh, lähiaastatel, regionaalpoliitika linnamõõde, ähm, tulemustele orienteerutud lähenemine, makroregionaalsed äh, strateegiad, uus Euroopa kakssada kakskümmend strateegia, vahearuanne ähm, mitmeaastasest finantsraamistikust ning äh, äh, Mm, strateegilised investeeringud ja mm, struktuur- ja investeeringufondide kasutamine. niisiis, äh, volinik Gretu on täna meiega siin, tervitan teda ja mul on väga hea meel, loodan, et ka tulevikus saame selliseid arvamuste vahetusi pidada. kõigepealt annan sõna volinikule lühikeseks sissejuhatuseks ja seejärel on sõna liikmetel küsimusteks. kõigepealt saavad sõna siis koordinaatorid kui teile sobib selline asjade käik, siis jätkame ja sõna on teil, proua volinik. suur tänu, juhataja, lugupeetud eh, liikmed, head sõbrad, kõigepealt suur tänu teile selle kutse eest, et saan tagasi tulla siia Regi komisjoni esimest korda pärast möödunud septembris toimunud kuulamist. nagu te teate, siis ma tulen alati siia suure heameelega sest arvan, et meil on ühised eesmärgid meie poliitikas ja me saame saavutada edu ainult siis, kui tegutseme üheskoos. nii et soovin teile palju edu ja õnne alanud aastal nii teile kui teie lähedastele. kuulamisest, mida mainisin, on möödunud neli kuud, need on möödunud minu jaoks väga kiirelt ja ma tean, et teie omalt poolt olete algatanud mitmed äh, omaalgatuslikud raportid, mis tegelevad äh, mitmete oluliste poliitiliste teemadega. ma ootan väga viljakaid arutelusid teiega, kui need raportid on valminud. meie omalt poolt oleme samuti olnud väga aktiivsed nende nelja kuu jooksul ja mul on hea meel teile tutvustada meie tegevuste esimesi tulemusi kolmes suures valdkonnas. esiteks äh, uute rakenduskavade vastuvõtmine kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda programmide ellurakendamine ning ühtekuuluvuspoliitika panus investeerimiskavasse. see on siis äh, president Junckeri pakett. mis puudutab uute rakenduskavade vastuvõtmist, siis uue programmi töö perioodi puhul ma mäletan, et äh, te väljendasite väga äh, suuri, suurt muret teie viimases resolutsioonis novembris äh, ja te juhtisite tähelepanu sellele, et kui programmide vastuvõtmine, võtmisega viivitatakse, siis see võib ähm, väga suuresti ohustada äh, kohalike, piirkondlike ja riiklike asutuste võimekust, ähm, mis puudutab fondi kasutamist kriisi ajal. ma täiesti mõistan neid muresid, muidugi Euroopa piirkonnad on väga suuresti kannatanud kriisi mõjude all möödunud seitsme äh, aasta jooksul ning meie poliitika on üks väheseid ähm, Mm, lootuse allikaid, kust võiks siis saada värsket raha ja väga valge investeeringuid reaalmajandusse. ja tahan väga selgelt öelda, et need inimesed, kes on oma töö kaotanud, ei saa ja ei tohiks kauem oodata ja sellepärast ma tahaksingi teiega jagada esimesi ähm, tulemusi, mida oleme saavutanud. möödunud aasta lõpus detsembris võtsime vastu sada viiskümmend kaheksa regionaalpoliitika programmi, selles äh, olid kaasatud kolm fondi Euroopa Regionaalarengu Fond, Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond ja lisaks veel nelikümmend programmi on järgnemas, äh, seda siis ülekandemenetluse raames ühtekokku äh, on see siis seitsekümmend viis protsenti kõigist programmidest, mis olid ära toodud kasu, majanduskasvu ja töökohtade eesmärgist äh, ning äh, kõigest kaheteist kuu jooksul on kuuskümmend protsenti neist programmidest vastu võetud, samas kui kahe tuhande seitsmendal aastal oli selle sama ajaperioodi jooksul see arv ainult viisteist protsenti. nii et ma arvan, et äh, me tegime, oleme teinud väga head tööd seekord. möödunud äh, oktoobril äh, siis ka tegime kokkuvõtteid neist arvudes, on tehtud väga head tööd, muidugi oleks olnud võimalik veel teisigi programme läbi viia kuid nagu te hästi mäletate, siis siis, kui eh, tollal ma tahtsin kindlalt võtta seisukoha, et mitte teha kompromisse kvaliteedi osas ja mitte rutata liigselt. nii et tegemist on tegevusraamistikuga järgmise kümne aasta jaoks, nii et ma arvan, et on väga oluline iga programmi täpselt läbi vaadata, me teame, et äh, inimesed kohapeal vajavad neid fonde, aga äh, ei ole ükskõik, kuidas neid äh, programme ellu rakendada. tegemist ei ole eelarve toega või ülekannetega, vaid see on täielik arengupoliitika ning ähm, kõik selle võimaluse peaks ära kasutama. nüüd me jätkame ja komisjon jätkab ähm, järgnevate kuude jooksul oma kohustuste täitmist, mis puudutab kõige paremate võimalike programmide äh, läbiviimist ja see sisaldab endas mitmeid uusi äh, menetlusi, näiteks äh, nende rahasummade eelarvestamine, mida ähm, ei olnud veel ette nähtud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. see tähendab ka, et mitmeaastane finantsraamistik tuleb üle vaadata ning komisjon võtab siis Äh, vastu ettepaneku veebruari alguses ähm, selle kohta ning seejärel peame arutelusid parlamendi ja Läti eesistujaga, loodame, et kõik läheb ladusalt ja kiiresti, nii et on võimalik ülejäänud programmid ellu viia. kui me suudame oma ajakava juurde jääda, siis ma olen kindel, ja ma olen kindel, et see õnnestub, siis ülejäänud programmid äh, peaks olema võimalik vastu võtta tulevaseks maiks nii et umbes kolm kuud on aega, aga see oleneb muidugi ka kõigi osapoolte poliitilisest tahtest. mis puudutab kahe tuhande seitsme kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmide elluviimist, siis äh, fondide kasutamine selle aja äh, jooksul on olnud üsnagi julgustav, äh, viiskümmend üheksa protsenti Läti eraldistest oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ära kasutatud ning kahekümne neljateistkümnenda aasta lõpuks oli see arv juba seitsekümmend viis protsenti, nii et neliteist miljardit eurot maksetaotlusi esitati äh, kõigest viimase kahe näda-, aasta nädala jooksul. kuid paraku mõned äh, liikmesriigid näevad, äh, on siin raskuste ees ning äh, regionaalarengu volinikuna olen ma juba alustanud äh, ka äh, läbirääkimisi liikmesriikidega, kus elluviimise, programmide elluviimise määr on madal ning me püüame aidata liikmesriike nende jõupingustustes, et kasutada ära kõik eraldised. muidugi ei ole see lihtne. ja muidugi ma kohtun äh, vastavate liikmesriikide ametiasutustega, et äh, leida äh, võimalused, kuidas äh, neist rahaeraldistest tuleks kasu inimestele koha peal. muidugi on see minu vastutus regionaalpoliitika volinikuna, kuid kõik meie pingutused saavad olla edukad ainult siis, kui kõik osapooled annavad endast kõige parema kui koostöö ei ole mitte lihtsalt äh, tühi sõna, vaid äh, see on äh, võtmetähtsusega faktor edu saavutamiseks ja ma loodan, et te suudate selle sõnumi ka oma koduriikidesse viia nüüd äh, ühtekuuluvuspoliitika panus Junckeri plaani. nagu te teate, siis komisjon on äsja äh, esitanud Euroopa strateegilise investeeringute fondi äh, kohta õigusraamise ettepaneku kaasotsustusmenetluse raamistikus ja kahtluseta on see väga oluline samm, et investeerimisplaan oleks edukas, aga see on kõigest üks sammas plaanis, ka ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline alustala meil on võimalus kasutada erinevaid instrumente, et tegeleda nende ähm, väljakutsetega, mis meie ees seisavad ja nende uute instrumentide hulgas on võib-olla finantsinstrumendid kõige, ähm, kõige äh, olulisemad ning komisjon püüab kõiki liikmesriike, äh, piirkondi ja kohalikke omavalitsusi julgustada neid finantsinstrumente kasutada Neil äh, instrumentidel on äh, võimendusefekt ähm, ja see on just see, mida ähm, avaliku sektori asutustel on vaja. Äh, niisiis, me saame lisatulu igalt eurolt, mida me investeerime laenude kaudu, omakapitali tagatise kaudu, nii et on erinevad võimalused, kuidas neid instrumente kasutada ning seda instrumenti on võimalik kasutada kõigi eesmärkide saavutamiseks, näiteks VKE-de toetamiseks, energiatõhususe suurendamiseks, transpordi jaoks ja nii edasi. võib küll tunduda, et need instrumendid esmapilgul on liiga keerukad mõnede piirkondlike ametiasutuste jaoks, ma julgustan kõiki ametiasutusi ka omavahel nõu pidama sest et minu meelest on üsna kummaline, et mõnedes liikmesriikides need instrumendid toimivad, teistel on aga sellega probleeme, nii et meil on vaja rohkem eh, parimate tavade ja kogemuste vahetamist, kuidas neid finantsinstrumente kasutada, see on, sest tege-, tegemist on tõesti väga olulise viisiga, kuidas mitmekordistada meil olemasolevaid rahalisi vahendeid. nii et ma usun, et need instrumendid võivad tõesti saavutada muutusi koha peal, äh, alguses äh, olin ma küll veidi kahtlev, aga nüüd äh, olen ma näinud, kuidas paljudes riikides see edukalt toimib, nii et väga oluline on, et liikmesriigid alustaksid nende finantsinstrumentide kasutamist. me toetame kõiki kõiki ametiasutusi, kes püüavad oma võimekust suurendada selliste finantsinstrumentide kasutamiseks ja sellepärast ma pean vabandama, et kell neli pean juba lahkuma. ja me peame äh, aidata ka koostöös äh, Euroopa Investeerimispangaga äh, liikmesriike aidata, et nad saaks neid finantsinstrum-, instrumente kasutada. möödunud nädalal võttis komisjon vastu suunised, et et saavutada parem tasakaal struktuurireformide ja eelarvepoliitika vahel ning muidugi on eelarvepoliitiline vastutus väga oluline, ka struktuurireformid on väga oluline eeldus, et äh, saavutada majanduskasv ja luua töökohti. Äh, nii et on väga oluline ka rahastust suurendada. ning me peame veelgi enam äh, toetama liikmesriike. Nende suuniste järgi teatud tingimustel võib riiklik kaasrahastus jääda välja eelarve äh, puudujäägi arvutamiselt. lisaks need äh, liikmesriigid, kus puudujääk on väga suur, siin on äh, komisjonil võimalik teha ettepanek, et selle puudujäägi korrigeerimise tähtaega pikendatakse. nii et ma usun, et meil on võimalik anda väga suur panus investeerimiskava edusse sellega jõuan oma sissejuhatuse lõpule, aga ma ei tahaks äh, jätta mainimata ühte teemat, mis on minu meelest äärmiselt oluline meie poliitika jaoks, äh, nimelt äh, mm, maksmata arved. nagu te teate, siis üheksateist miljardit eurot on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpust veel välja maksmata äh, Äh, ühtekuuluvusfondides ja regionaalarengu fondidest, me peame väga tõsiselt neid maksmata arveid võtma, kuid sooviksin teid tänada, et olete meid pidevalt toetanud nendes väga keerukates läbirääkimistes Euroopa Liidu eelarve üle. ja me oleme suutnud peatada selle lumepalli efekti, millest rääkisime septembris möödunud aastal. nii et tänu teie äh, abile oleme suutnud selle maksete kuhjumise stabiliseerida, kuid kolm institutsiooni peavad tegema koostööd, et töötada välja maksete kava kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kõik peavad oma panuse andma sellesse töösse. head sõbrad, ma olen juba üsna pikalt rääkinud ja tahaksin öelda, et ma hea meelega tuleksin siia parlamenti regulaarselt tagasi nii selle komisjoni ette kui ka äh, teiste ähm, sündmuste puhul, nagu näiteks ähm, avatud uste päevad, mis siis äh, toimuvad oktoobris. nii et äh, ma olen kindel, et mul on veel ka tulevikus võimalusi neil teemadel rääkida me oleme silmitsi paljude äh, suurte väljakutsetega ja ma ootan väga dialoogi teiega kõigil neil teemadel. suur tänu tähelepanu eest ja ootan teie küsimusi. Thank you, commissioner uh.... suur aitäh, volinik. Te küll nimetasite seda, aga tahaksin äh, kõigile siiski meenutada, et kahjuks volinik peab lahkuma meie juurest täna pärastlõunal, ta peab osalema äh, ühel äh, väga tähtsal konverentsil, seetõttu meie küsimuste-vastuste aeg on piiratud neljakümne viie minutiga. kõigepealt annan sõna koordinaatoritele esimeseks vooruks. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin öelda aitäh selle eest, et volinik tuli täna siia meie komisjoni, et tema äh, töö on sujuvalt alanud. tahaksin paar küsimust esitada, teatis, et ähm, meie teised kolleegid soovivad ka sõna võtta. kõigepealt, nagu te ütlesite, ähm, maksmata arved. meie muidugi usume teid äh, et teie teete kõvasti tööd ja soovite asja parandada, aga kas te praegust olukorda arvestades võiksite meile öelda, millised riigid on sellest puudutatud ja kuidas äh, suudaksite hallata sellist tohutut maksmata arvete koormat? protsess ei ole veel läbi Te ütlesite kuulamisel ka, et te soovite meile vastata, kas me näiteks eh, kahe nädala eh, pärast saaksime teada, mis on edasi arenenud. Eh, mõned riigid on, on väga palju panustanud, mõned ootavad veel vahendeid, ma tahaksin äh, veel ühe küsimuse esitada, nimelt meie ei taha, et Euroopas tekiksid uued makroregioonid. Äh, ka neile on vaja praegusi instrumente ähm, nende abistamiseks äh, ja ma tahaksin nüüd kuulda äh, teilt, et tõesti see, sellist makroregioonide loomise kava ei ole. väga hea, äh, kas te soovite kohe vastata või kuulame teised, teised küsimused ära ja, ja vastate siis korraga või vastate praegu? kuulame kõigepealt koordinaatorite küsimused ära. proua Reil suur tänu, mul on kaks lühikest küsimust. mul on väga hea meel, et ähm, praeguseks on nii palju rakenduskavad juba kinnitatud. minu esimene küsimus on, kas on ka selliseid liikmesriike, kus ei ole veel üldse või on ainult väga vähesed rakenduskavad kinnitatud? mil, kas mõnedel liikmesriikidel on probleeme sellega? ja teine küsimus mind huvitaks kuidas tulevikus hakkab toimima äh, ähm, stabiliseerimispakti tingimuste äh, lõdvendamine, mis puudutab ühtekuuluvust. me pidasime, ma olin nende läbirääkimiste juures selle määruse üle, me püüdsime siin sellist kuldset reeglit äh, juurutada aga mul ei ole päris selge, kuidas see peaks toimima. mul on muidugi hea meel, et see nüüd võimalik on. selge see, see on väga hea, me tollal tegime suuri jõupingutusi, et, et läbirääkimistel seda läbi suruda, see ei õnnestunud meil tollal, aga mind huvitaks, kuidas see praktikas välja näeb, aitäh! Uh... suur aitäh teile! ECR fraktsiooni nimel, palun, proua Tomašitš suur aitäh. meil on äh, liikmesriike, kes on uued ja kes ei ole veel suutnud äh, oma kohta leida ja valitsused ei ole suutnud piisavalt Euroopa Liidu äh, vahendeid taotleda. kuidas see mõjutab Euroopa Liitu? kas komisjon saaks kuidagi neid uusi liikmesriike ka eh, kannustada, et nad eh, läbi ei kukuks, et nad tõesti suudaksid eh, oma tööd teha. Valde, palun. suur aitäh suur tänu ähm,, saan teha väga lühidalt, kõigepealt äh, tervitan proua volinikku, loodan, et näeme teid järgnevatel aastatel veel sageli ja palju edu teile, teie töös. Te juba mainisite seda, et äh, rakenduskavad on väga aeglaselt edasi läinud ja on juba üheaastane viivitus hetkel nende elluviimisel. kuidas te kavatsete saavutada seda, et vahendite kasutamise probleemid saavad lahendatud ja tuleval aastal on võimalik investee-, edasi investeerida. kui te nüüd vaatate selle, kogu selle protsessile tagasi, ma tean, te ei ole veel kaua ametis, aga küllap te juba olete äh, omajagu õppinud sellest, mis komisjonis toimub. kas äh, poleks mitte oluline vältida seda, et mõne aasta pärast, kui algab uus programmide periood, et äh, ajalugu kordub et jälle tekivad viivitused. me peame selle nõiaringi kuidagi katkestama. ja veel teine küsimus, kuidas te kavatsete vältida seda, et liikmesriikides, me ju näeme seal väga rahutuks tegivaid signaale hetkel, et siis Euroopa Liidu rahaliste vahendite kulutamisel Ehm, siis äh, kontrollid jääksid äh, siiski tugevaks. samas on ju oluline ettevõtetele ka, et kontrolle ei oleks liialt palju. me, meil on vaja sellist süsteemi, mis põhineb ähm, usaldusel, mitte umbusaldusel, nii et kontrolle ei tohiks liiga palju olla. ja edasi, kuidas on lood äh, niinimetatud linna agendaga, linna, linnadega tegelev äh, kava kuidas siin kavatsetakse rohkem Euroopa mõõde tuua poliitikasse? suur aitäh, proua volinik väga tore, et te olete täna meie keskel. mul on mõned küsimused kalendri kohta, nimelt te, te juba vastasite ka meile ja eh, mul on hea meel, et komisjon on soovinud tõesti enne eelmise aasta lõppu eh, nii palju programme kinnitada kui võimalik. muidugi see puudutab miljardeid eurosid ja see samas väga tähtis on, et MFF-i muudatused meile halbu äh, uudiseid ei tooks või üllatusi ei tekitaks ja nüüd komisjonil peaks nüüd olema uusi võimalusi investeeringuteks just regioonidesse, millised eesmärgid komisjon on endale võtnud uute programmidega aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. teine tähelepanek. Te teate, et erainvestorid Äh, ei soovi äh, riske võtta mõnikord ja soovivad pigem äh, Euroopa suurkapitali suurtesse regioonidesse investeerida, aga samas on vähem arenenud regioonides Euroopas suur vajadus vahendite järele, investeeringute järele, mida saab komisjon ära teha, et reorienteerida investeeringuid nendele territooriumidele ja eriti just arvestades eh, noori. noorsoogarantii kindlasti saab eh, kaasa aidata eh, raskes olukorras olevatele piirkondade noorte olukorra parandamiseks. me oleme kõik jälginud siin Euroopa uudiseid ja ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitikaga saaks kindlasti midagi poliitikas muuta, et äh, raskemas olukorras olevate territooriumide noored ei langeks äh, sektantlike liikumiste lõksu ja samuti äh, Euroopa prokuratuuri loomine on väga tähtis, see ähm, suurendab meie vahendite kasutamise usaldusväärsust. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, proua juhataja, tere tulemast, proua volinik, ka minu poolt meie komisjonis suur tänu selle sissejuhatuse eest. mul on üks konkreetne küsimus investeerimiskava kohta, täpsemalt äh, selle seos ühtekuuluvuspoliitikaga. kuidas te kavatsete vältida seda, et äh, erinevad investeerimispoliitikad arenevad erinevas suunas või siis, äh, et tekib selline paralleelne investeerimispoliitika, mis ei ole äh, seotud teatud reeglitega nagu ühtekuuluvuspoliitika. näiteks Regis viimastel aastatel välja töötatud reeglid, et regionaalfondide rahaeraldused peavad olema seotud ka näiteks jätkusuutlikkuse Euroopa kaks tuhat kakskümmend programmiga ja nii edasi. või näiteks partnerluspõhimõte äh, äh, kohalike ja piirkondlike ähm, asutuste kaasamine, samuti kodanikuühiskonna tegelaste kaasamine, et on oluline Euroopa lisandväärtus äh, ja et territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgid on olulised. uues investeerimisplaanis mis näeb ette ka uue äh, fondi, strateegilise investeeringute fondi ne,, nendele fondidele ähm, sellised reeglid ei kehti. kas te näete siin ohtu, et võivad välja arendada paralleelselt kaks erinevat investeerimisstrateegiat, Äh, kui nüüd natukene utreerida, siis, siis on äh, ühed, ühed fondid on siis vaesematel liikmesriikidel ja see uus äh, strateegilise investeeringute fond ähm, justkui rikkamatele liikmesriikidele. kuidas see siis võiks mõjutada ühtekuuluvust? Sì, grazie. Buonasera. La ringrazio. Suur aitäh. Ähm, mina tahaksin ka tänada volinikku, et ta tuli meie koosolekule, ma tean muidugi, et te teate endise Euroopa Parlamendi liikmena, kui tähtis on hoida kontakti äh, oma äh, vastava ala komisjoniga. ma ei taha küll keskenduda just Itaaliale Itaalia lõpetas just äsja Euroopa Liidu eesistumise, kuid Itaalia on sümboolse tähtsusega Euroopa Liidu jaoks ja mm, ja minu arvates peaks solidaarsust üles näitama liikmesriikide valitsustega, samuti regioonidega kõik muidugi on huvitatud Euroopa vahendite kasutamisest selleks, et oma regiooni arengut soodustada, majanduskasvu toetada. Äh, räägiti Äh, et liikmesriike saaks kuidagi haldusvormis abistada, et nad äh, lihtsamini ligi pääseksid Euroopa vahenditele. palun selgitage seda. suur aitäh ja nüüd on koordinaatorite küsimused lõppenud. palun, volinik, vastake neile. Äh, suur tänu teile kõigile. ma tänan küsimuste eest kõigepealt äh, need äh, kuhjunud äh, maksed või summad ja vastav mahajäämus, tõepoolest meil pärin-, pärineb eelmisest aastast vastavasisuline resolutsioon ja te viitasite sellele, et need kuhjunud maksed tuleb võimalikult kiiresti ära lahendada. nii nagu ma ise juba ütlesin, me peame tegema kõik, mida vaja. ja lisaks toimus meil ka kohtumine volinik Georgieva ja kahe peadirektoriga DG Budgetist ja DG Regist ja arutasime just seda, kuidas nende väljamaksmata summadega toime tulla. nagu ma ütlesin, meil õnnestus asjad enam-vähem stabiilseks saada. jah, meil on need miljardid seal nüüd olemas, eh, jätkuvalt olemas ja põhimõtteliselt on tegemist täpselt sama arvnäitajaga senimaani Te teate, et komisjon on välja pakkumas teatud lähenemisvõimalusi paari kuu pärast käesoleval aastal. ja siis me vaatamegi, millised on need poliitikavaldkonnad, mida me peame arvesse võtma. ma leian samuti, et käesoleval aastal tuleb ellu viia vastav kava, vähendamaks neid maksmata summasid äh, ja seda võttes arvesse ka eelmise raamistiku ehk kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist raames toimunut. igal juhul on tegemist väga olulise teemaga ja mul ei ole täpseid arve selle kohta, kuidas see kõik mõjutab eraldiseisvalt riike, aga ma võin teile kinnitada seda, et et meie peadirektoraat ja minu allüksused omalt poolt panustavad. kas me saaksime järgmise kahe nädala jooksul mingisuguse dokumendi, et me lihtsalt saame mingisuguse ülevaate olukorrast? mikrofon kõnelejal. mis puudutab teist küsimust ja makropiirkondi, nendega seotud strateegiaid, siis minu arvamus lahkneb teie omast mina muide toetan suurelt seda makropiirkondlikku strateegiat. me tegime äsja algust Aadria mere piirkonna vastava makropiirkonnaga ja ma arvan, et siinkohal tuleb kaasata ka mitteliikmeid. kahjuks oli tegemist tõesti poliitilise tasandi otsusega ja ma arvan, et järgmiste aastate jooksul ongi meie moraalseks kohustuseks panna paika raamistik kaasamaks ka mitte liikmesriike. tegemist on väga tähtsate vahenditega minu meelest ja kui ma nüüd tohin rumeenia keeles jätkata. So sunt, äh, sunt convinsă că äh, äh, state... Mina olen veendunud, et riigid, kes Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole, ei kuulu Euroopa Liitu, äh, kasutavad makroregioonide strateegiat selleks, et vahetada kogemusi, õppida headest öö, äh, kogemustest, äh, näiteks ma räägin Kreekast öö, ja Itaaliast, kes on oma regioonis öö, arendanud turismi, neil on palju väärtuslikke kogemusi, mida nad võiksid näiteks jagada Bosnia-Hertsegoviinaga. seetõttu on oluline äh, kokku tuua liikmesriigid ja mitteliikmesriigid, kes asuvad ühes regioonis. minu arvates äh, on makroregioonid väga hea võimalus lahendada mitmeid küsimusi, meil on ka näiteks Läänemere regioon olemas äh, Aadria-Joonia mere regioon et nõukogu äh, instruktsioonide järgi on isegi kavas äh, Alpide regioon luua. Äh, see võimaldab paremini lahendusi le leida. see puudutab midagi enamat kui lihtsalt raha. Te saate kindlasti aru ja nõustute, et, et ähm, mõnedes riikides lihtsalt ei ole haldusvõimekust, et vahendeid üksi äh, ära kasutada või, või rakendada. ja nüüd ma tahaksin edasi vastata. Course... loomulikult osad liikmesriigid ei suuda nii suurt äh, võimekust üles näidata ja ma ei ütle nüüd, et meil makropiirkondade või makropiirkondade strateegia on see õige lahendus. siin on veel üks võimalus, nõndanimetatud rakkerühm, mis sai loodud eelmise aasta detsembris. seni on meil kaheksa liikmesriiki, kes suudavad vähem kui kuuekümne protsendi ulatuses vahendeid ära kasutada ja me oleme lubanud teha kõik, mis meie võimuses, et neid liikmesriike aidata aga nagu te teate, on väga oluline, et me kõik pingutame üheskoos, et kõik osapooled annavad panuse. me ei saa ju kuidagi teha järeleandmisi oma kriteeriumite või õigusaktide osas teinekord on tõesti keeruline uskuda, et tegelikult juba üheteist kuu pärast võiks meil õnnestuda see eesmärk saavutada, mida seni seitsme aastaga ei ole suudetud saavutada aga ma teen kõik, mis võimalik, vähemalt te võite minu peale loota. me oleme juba teinud algust sellise nõndanimetatud ekspertide külaskäikudega. vastava peadirektoraadi töötajad on juba külastanud näiteks Slovakkiat ja Ungarit nii et see toimub, see tegevus toimub peadirektoraadi töötajate tasandil ja nad käivad välja mingisuguse tegevuskava iga liikmesriigi kohta, pakuvad välja, kas on vaja mingit tehnilist tuge neile pakkuda, kas on tarvis ka inimressurssi abistamiseks välja pakkuda, seda kõike selleks, et teha kõik, mis võimalik nende aitamiseks. igatahes kinnitan teile üle, et meil on nüüd vastu võetud uued programmid ja kui me vaatame neid kuhjunud maksmata arveid seoses ühtekuuluvuspoliitikaga, siis äh, tegelikult siin vastavat mõjutust ei ole uue programmi algusega me täheldanud. meie eesmärk on kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmid võimalikult hästi ära lõpetada ja siis äh, kuidagi need maksmata arved ära isoleerida, kui ma nii võin öelda, selleks, et see kõik ei hakkaks mõjutama uut programmiperioodi aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. järgmiseks paindlikkuse juurde nagu te juba teate, viimane komisjoni kolleegium võttis vastu majanduskasvu ja stabiilsuse pakti sellise vastava õige rakendamise, sellest anti ka hiljuti teada see kõik toimib olemasoleva õigustiku raames, aga siinkohal on oluline rõhutada, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika suunised on eriti esile tõstetud, siin viidatakse just ühtekuuluvusprojektide riiklikule kaasrahastamisele, mis on väga tähtis, see toimub stabiilsuse majanduskasvu pakti raames. nagu ma ütlesin, mõned liikmesriigid saavad erandi eelarve puudujäägi arvutamisest ja mina arvan, et see erandi võimaldamine on väga tähtis. ja see investeeringute klausel on nüüd äh, toodud äh, alalisena sisse liikmesriikide jaoks järgmiseks oli vist küsimus, mis puudutas taaskord uusi liikmesriike. tegemist oli päris keerulise küsimusega ma leian, et liikmesriigid ei ole koormaks. mõned juba on teinud al-, mõned on tõesti suhteliselt hilja teinud äh, algust selle kava ellurakendamisega ja tegelikult valdav enamus liikmesriikidest tegi algust suhteliselt hilja. ma ei taha siin kuidagi väga karmikoelisena tunduda, aga nagu ma ütlesin, me rajasime rakkerühma õigeks äh, ellurakendamiseks stabilit pentru me oleme kõikide liikmesriikidega äh, kontakti võtnud, need sidemed, mis meil on, need peavad kasu tooma liikmesriikidele ja me tahame äh, peadirektoraadist kaks meeskonda saata kõikidesse nendesse liikmesriikidesse, kus äh, vahendite kasutamine on jäänud alla kuuekümne protsendi me tahaksime ähm, meie regionaalpoliitika ähm, vahendite kasutamise võimekust tõsta kaks tuhat ähm, kolmteist, äh, aastatel äh, kaks tuhat kolmteist äh, kuni kaks tuhat kuusteist on kindlasti võimalik juba teatud edu saavutada. ja tahaksin öelda, et eelmisel programmiperioodil niikuinii oli meil äh, märksa madalam vastuvõtuvõime. selleks, et ähm, ALDE fraktsioonile vastata, tahaksin äh, mõelda sellele, kuidas äh, me saaksime tulevikus vältida murettekitavat olukorda. muidugi on vaja auditeid läbi viia, komisjon peab need läbi viima, auditi äh, peavad liikmesriigid ise läbi viima ja muide äh, ähm, äh, riik, rikkumised ähm, või paljud nendest rikkumistest, mis avastati, neid oleks võinud vältida, kui liikmesriigid ise oleksid kiiremini reageerinud. meil on mitmeid võimalusi kontrollide läbiviimiseks, selleks et kindlaks teha, kuidas on kulutusi tehtud ja kuidas on täidetud eeskirju. tähtis on mõista seda, et projektid peavad seadusele vastama ja siis peab mõtlema veel, kas äh, on ka kõiki eetilisi nõudmisi täidetud. meil on juba olnud probleeme näiteks juuksurisalongide rahastamisega, golfiväljakute rahastamisega ja golfist rääkides äh, eelmisel programmiperioodil oli just selline probleem tekkinud Hispaanias. mina muidugi ei kontrolli investeeringuid, see ei ole minu töö, aga me peame siiski vastutustundlikult investeerima just nendesse projektidesse, mis loovad töökohti, mis on produktiivsed. ja Euroopa kohus äh, on äh, andnud välja otsuse näiteks, äh, mille järgi ei saa enam rahastada lennujaamade ehitamist. aga kui Poola soovis siin lennujaama ehitada, mille, mille abil või lendas nädalas näiteks kümme tuhat kuni kakskümmend tuhat reisijat, siis see ei ole piisav, selliseid projekte enam ei rahastata ja ütleme selgelt välja, me ei aktsepteeri enam selliseid eh, teatud kahtlasi investeeringuid. me võime muidugi teatud erapartnerite raha angažeerida eh, sellisteks investeeringuteks, kuid Euroopa äh, avaliku sektori raha sellisteks investeeringuteks kulutada enam ei saa. meie soov on paluda siiski äh, liikmesriikidel teha kõik jõupingutused selleks, et esitada meile perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kvaliteetseid projekte äh, meil on olemas kõik vajalikud õigusaktid, mis võimaldaksid liikmesriikidel uuel programmiperioodil ka eh, vajalikke pro-, eh, projekte esitada. ja nüüd härra Omarži küsimus, mis puudutas eh, rakenduskavasid. meie tahaksime liikmesriikidelt teada, milliseid investeeringuid nad soovivad uuel programmiperioodil teha ja mida rohkem ehm, me informatsiooni saame, seda rohkem saame me seda jagada ka teiega Euroopa Parlamendis. kõik investeeringud ehm, peavad aga ehm, lähtuma meie temaatilistest eesmärkidest, mille te ise olete heaks kiitnud, mille te ise olete vastu võtnud õigusaktina. meil on vaja tead-, Äh, teadusuuringuid, innovatsiooni, äh, äh, meie prioriteet on noorsugu, nagu te isegi teate. kahjuks regionaalpoliitikal on oma struktuuri iseärasused, aga me peame ka teiste volinikega koostööd harmoneerima, näiteks tehes koostööd ka sotsiaalpoliitika valdkonnas ja te küsisite ka raskes olukorras olevate regioonide kohta. meil toimub äärepoolsemate regioonide aastakoosolek õige pea ja siis tahaksime me tõstatada nende regioonide kõik kõige valusamad probleemid. Neid ei tohi ära unustada, neid regioone ja selle tõttu ongi meil vaja konkreetset tegevuskava just Äh, sellist, mis on suunatud nendele äärepoolsemate regioonidele ja nüüd investeerimiskavad. meil ei ole struktuurifondide kasutamise ühtset valemit, iga projekti äh, äh, tuleb kaaluda eraldi selleks, et selgusele jõuda, kas peab aktiveerima vahendeid või mitte. igal juhul on strateegiliste investeeringute fond täienduseks regionaalpoliitikale. jätkan inglise keeles. It's on top of ja see on lisaks meie kavale, aga siin kõlas veel üks küsimus, see on seotud teie esitatud küsimusega, selle esitas proua Vana see puudutab geograafilist kvooti. tõepoolest, õigustik praegu seda sellisel kujul ette ei näe ja me ei leia seda ka Junckeri kavast, aga ma arvan, et seda võiks parlamendi tasandil täitsa arutada. ka investi- jätkan rumeenia keeles. ma arvan, et me peame olema väga tähelepanelikud. me ei taha eh, suurendada veelgi lõhesid, mis juba on tekkinud Euroopa Liidus ja isiklikult arvan, et meil on vaja põhjalikku arutelu selleks, et eh, mõista, millised on meie geograafilised, kvoodid selleks, et tõesti investeeringuid õiglaselt jagada. nagu te teate, praegusel hetkel ähm, toimib meil reegel, kes sees, see mees, aga ma arvan, et see ei ole alati ähm, kasulik just vähem arenenud regioonide jaoks. muidugi äh, tuleb ka parlamendis maha pidada põhjalikud arutelud ja õigusakti saab vastu võtta äh, ainult peale seda ja ma arvan, et Junckeri plaani äh, õiguslik alus investeeringute tegemiseks peaks valmis saama suve alguseks. igal juhul äh, tähtis on projekte läbi vaadata, anda tehnilist abi liikmesriikidele selleks, et liikmesriigid teaksid täpselt, äh, kuidas tõsiseid põhjalikke projekte esitada, et tõesti saada kasu strateegiliste investeeringute fondist. ja Itaalia kohta esitatud küsimust, et tõesti Calabria, Sitsiilia äh, ja veel üks regioon, Kampaania äh, on need kolm viimast regiooni, kes rakenduskava äh, projekte esitasid. nüüd on need jõudnud komisjoni analüüsimiseks, mispärast on nad nii hiljaks jäänud, miks? sellepärast, et regiooni, äh, regioonide tasandil ja liikmesriigi tasandil tekkisid teatud koordineerimisprobleemid. Äh, kaks tuhat kolmteist näiteks, kui ma õigesti aru sain oli periood, kus ähm, võimaldati viiekümneprotsendilist äh, kaasfinantseerimist või nõuti viiekümneprotsendilist ka, äh, kaasfinantseerimist, aga nüüd on äh, kaasfinantseerimise nõue vähenenud, see on kakskümmend seitse protsenti ähm, aga kusagil äh, tekkisid arusaamatused äh, regiooni või riigi tasandil ja seetõttu on tekkinud ka teatud viivitused projektide läbivaatamisel. mina olen täiesti veendunud selles, et äh, Euroopa Liit on juba tohutuid jõupingutusi teinud viimastel aastatel just Lõuna-Itaalia regioonide abistamiseks, aga kahjuks ei ole töökohti loodud kahjuks ei ole jõukust loodud, seetõttu ongi vaja rakkerühma tööd, kes analüüsiks seda konkreetset olukorda Lõuna-Itaalias. meil on ka Ida-Euroopa liikmesriike, kus on saavutatud äh, edu, on saavutatud tulemusi äh, ja äh, erinevused Ida- ja Lääne-Euroopa vahel vähenevad. muidugi on ka seal olnud viivitusi ajaloolistest tingimustest lähtudes, kui kui need riigid on pingutanud, siis on nad ka tulemusi saavutanud ja seetõttu ütleksin, et Lõuna-Itaalia olukorda tuleks nüüd põhjalikult analüüsida, et mõista, milles või kus asuvad pro probleemide juured. jätkan inglise keeles. <laughs> loodan, et mul õnnestus kõikidele küsimustele vastata suur tänu teile! kui nüüd lubate, siis teeme ühe lühikese küsimuste vooru veel. kõigepealt äh, lugupeetud parlamendi asepresi-, asepresident ja siis härra Boltšek samamoodi ja härra Pankulopos samamoodi, nii et kolm küsimust veel. viimane kõneleja saab sotsiaaldemokraatide nimel veel küsimuse esitada. kui sobib, esitame teile veel kolm küsimust ja siis ilmselt mahume veel äh, ajapiiri sisse. palun, härra Valguste. suur tänu, proua juhataja. tere pärastlõunat teile, proua volinik ma tahan teid tänada teie seisukohavõtu eest, tänan teid aususe eest. suur tänu, et julgesite olla nii sirge, sirgejooneline oma väljendusviisis tõepoolest, osad teemad, mis siin tõusetusid, on mõnevõrra keerulised. ja ma tänan teid selle eest, et te olete oma ülesannete kõrgusel. minu poolt paar lühikest küsimust ja võib-olla teen ka mõne märkuse. aga küsimus puudutab seda, millele viitas juba härra von Nistelrooy enne käsitles seda tasumata arvete kuhjumise teemat ja tegelikult sellele küsimusele te juba vastasite, nii ma ei hakka seda uuesti üle küsima. aga ma tahan teha järgmist märkust. nimelt mul oli suur heameel kuulda seda, kuidas te võtsite teemaks selle, et Euroopa Parlament ja samamoodi loomulikult ka komisjon, DG Regio ja üldse komisjon tervikuna, et me kõik teeme nüüd koostööd regioonide komiteega. mul on väga hea meel seda kuulda, et ka teie olete selle suuna võtnud, nagu te teate, on meil kohtumised praegu juba ees ootamas ja kaheteistkümnendast äh, viieteistkümnenda oktoobrini on meil selline kohtumine, kus me arutame just nimelt piirkondade ja linnadega seonduvat Euroopas. me räägime sellisel teemal nagu majanduskasvu saavutamiseks vajalikud partnerid mul on väga hea meel kuulda, et teie ja komisjon tervikuna on sellise ettepaneku välja käinud. väga tähtis on, et meie uksed oleksid avatud, et kõik saavad osaleda ja ma loodan, et see osaluse määr ka sellel konverentsil saab olema päris suur, võib-olla isegi rohkem kui kaheksasada inimest. aitäh, proua juhataja. mul oleks teile üks küsimus, proua volinik, finantsinstrumentide kohta mille komisjon, mida komisjon tutvustas möödunud aasta detsembris. finantsinstrumentide kahekordistamine on nüüd ette nähtud ja sellepärast küsiksin, milline on teie ettekujutus, kuidas see konkreetselt praktikas peaks välja nägema just nende rakenduskavade puhul, mis on ju enamasti juba kinnitatud, kuidas see siis täpselt tulevikus mõjutab, et finantsinstrumente on nüüd kaks korda rohkem? ma loodan, et proua volinikul on järgmine kord ka rohkem aega, nii et kõigil kolleegidel oleks võimalik küsimusi esitada, aitäh! Eh, suur tänu teile, proua volinik! aitäh selle eest, et saite meile anda ka infot tasumata summade kohta, aga ma tahan öelda veel seda, et need tasumata summad või väljamaksmata summad on midagi sellist, mida meie komisjon on saanud justkui pärandina kaasa ja me ei saa nüüd kuidagi arvata, et kahe kuuga õnnestub tõesti lahendada ära sellised probleemid, mida ei ole õnnestunud pikki aastaid lahendada nii et äh, palun olgem ikka mõõdukad oma ettepanekutes, mulle tundub, et Rahvapartei fraktsioon viitab sellele, et tegemist on justkui uue probleemiga, mille on tinginud uus komisjoni koosseis, aga see ei ole nii. igatahes suur tänu teile selle info edastamise eest ja tegelikult tõusetus ka siin üks teemapunkt, mis on minu jaoks väga tähtis nimelt see, et me praegu näeme probleeme nendes riikides, mis vajavad investeeringuid ja selle on tinginud see, et nad ei ole suutnud ära kasutada kõiki neid rahalisi vahendeid, mis oli neil investeeringuteks ette nähtud viimase programmiperioodi jooksul. minu meelest oleks igati negatiivne tulem see, kui nad seetõttu kaotavad igasuguse rahastusvõimaluse ühtekuuluvusfondist. ja paljud riigid äh, just seda tuge ju vajavadki, ennekõike just Euroopa lõunaosa piirkonnas niisiis ma soovin teada, mida volinikul on plaanis teha? Te mainisite küll, et soovite aidata neid riike ja seda selleks, et neil oleks võimalik ikka investeeringuid ette näha, enne kui lõpeb lõplikult see viimane programmiperiood. nii, nüüd on nimekirjas veel kümme nime, kes soovivad küsimusi esitada, aga kahjuks on meie aeg otsas. nii et ma siiralt vabandan teie ees, aga ma luban, et alates homsest hakkame korraldama juba järgmist võimalust arvamuste vahetamiseks volinikuga. vaatame, millal tema tööprogramm lubab uuesti meiega kokku tulla. selge on see, et me vajame rohkem aega, meil on tarvis volinikuga veel väga paljud teemad läbi arutada. ma loodan, et see võimalus avaneb meie jaoks õige pea. nii et palun vastake viimastele küsimustele veel on legătură cu open... suur tänu. kui me räägime avatud uste päevadest, Foorumis toimub oktoobris, siis see on regioon äh,, regionaalpoliitika seisukohast väga oluline sündmus. me korraldame seda äh, parlamendi regikomisjoniga äh,, koos komisjoniga äh, ja seetõttu on väga tähtis äh, kontakti hoida, informatsiooni vahetada. see on järjekordne võimalus kohalike omavalitsuste seas regionaalpoliitikat tutvustada. regionaalpoliitika on tähtis ja mul on hea meel, et regikomisjonis on äh, palju uusi liikmeid, kellel on praktilisi kogemusi ja teavad, mida peaks äh, praktikas ette võtma, aga nagu ma juba ütlesin, äh, minu kavatsus on jätkuvalt kõigiga äh, sidemeid hoida, kohalike omavalitsustega, vabaühendustega, mitte ainult äh, nendega, kes on Brüsselis, me, me kavatseme Brüsselisse kutsuda Euroopa kõikide omavalitsuste, regioonide esindajaid. tähtis on koostööd teha, et olla hästi ette valmistatud sellisteks kohtumisteks ja nüüd finantseerimisest ähm, väga tähtis on koostöö investeerimispangaga, mis tagaks siis tehnilise abi järgmise programmiperioodi rahastamiseks. me tahaksime kokku kutsuda liikmesriikide vastutavad ametnikud, komisjoniga otseühendust võtta ka Euroopa Investeerimispangaga nii et ähm, kõik oleksid kursis uuendustega. kaks tuhat kolmteist äh, olid Euroopa Investeerimispanga vahendid kättesaadavad VKE-dele Nagu teatud teiste projektide jaoks, aga nüüd on muudatusi tehtud, äh, nüüd on võimalik igasuguseid infrastruktuuriprojekte näiteks rahastada, taastuvenergia projekte, äh, transpordiprojekte ja nii edasi Äh, ma kujutan ette, et äh, tingimused on nüüd keerulisemad, aga liikmesriigid, äh, riik, liikmesriikidel on juba häid kogemusi ja ma usun, et nad kindlasti suudavad toime tulla uues olukorras. näiteks sedasorti info in,, finantsabi on juba Prantsusmaal, Maltas ja Hispaanias kasutatud. üks euro avaliku sektori investeeringuid toob kasu kolm eurot ja see ongi meie finantsinstrumentide kasutamise eesmärk, me tahaksime, et reaalmajandus kasvaks. meil on Jasper, Jessica, Jeremy programmid, mida minu arvates ei ole liikmesriigid veel täielikult ära kasutanud. selliseid instrumente peaks palju rohkem kasutama see on äh, minu veendumus, sest, äh, sest ma olen tutvunud statistikaga. Äh, ma usun, et nendega on võimalik häid tulemusi saavutada. ja nüüd räägiksin veel kord nendest maksmata arvetest. tõesti, see on probleem, mille me oleme pärandiks saanud, aga see tuleb lahendada. me teeme omalt poolt kõik selleks, et probleemid laheneksid samas ei, ei saa seda äh, regionaalpoliitika volinik üksi lahendada, see on seotud äh, eelarvepoliitikaga. seetõttu tuleb äh, proua Georgievaga pidada dialoogi eelarve peadirektoraadiga, konsulteerida ja kindlasti võib Euroopa Parlament samuti lahendusi pakkuda me tahaksime koostööd teha regionaalarengu peadirektoraadi ja eelarve peadirektoraadi vahel, et need probleemid laheneksid. nii nagu teiegi, olen ka mina huvitatud sellest, et, et investeeringud jõuaksid ka nendesse piirkondadesse, riikidesse, mis on vähem arenenud, seetõttu on väga tähtis see otsus, mis juunis vastu võetakse, nimelt kuidas strateegilisi investeeringuid jaotada. kolmsada viisteist miljardit eurot peaks olema meie käsutuses, aga meil on ju veel vahendeid. kindlasti on võimalik rohkem investeeringuid teha taristusse ja loomulikult on tähtis ka pidev dialoog parlamendiga, tänan. selline oli meie tänane arvamuste vahetus teiega, volinik. suur tänu osalemast, suur tänu ka teabe eest, mida meile edastasite Te olete andnud meile ühtlasi ka lubaduse, et edastate meile teabe nende geograafiliste mõõtmete kohta seoses kuhjunud summadega, nii et ma saan aru, kahe nädala jooksul saame ka selle info kätte ja niipea kui võimalik, planeerime oma järgmist kohtumist teiega. suur tänu teile kõige eest, soovin teile palju edu aastaks kaks tuhat viisteist.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 kas te lubate meil päevakorraga jätkata, paistab, et hetkel veel mitte. siia. Thank you very much. Please take your seats and we can. suur tänu teile kõigile, palun asugem kohtadele, et me saaksime jätkata oma päevakorraga härra Van Nistelrooy saab ka veel kõigepealt sõna. suur tänu, protseduurilise märkusena tahan öelda, et meil oli väga hea, et volinik sai siin olla, edastas meile ka selle tähtsa teabe aga meil on ikka veel umbes kümme liiget, kes soovisid sõna võtta, neil ei olnud praegu seda võimalust ja ma tean juba, et nad valmistasid ette väga konkreetsed küsimused. nii et läheneme asjale nagu jalgpallimatšile, et esimene poolaeg on volinikuga nüüd läbi ja nüüd, äh, kui volinik uuesti meiega kohtub, siis toimub teine poolaeg ja siis alustame just nende liikmetega, kes praegu jäid nimekirja üles. ja neil oleks siis äh, võimalus selle aasta esimeses pooles äh, veel ka omad küsimused esitada. ma lihtsalt tahan veel korraks rõhutada seda, et tegelikult see on ju nende liikmeteks probleem, neil olid küsimused ette valmistatud, aga neile ei antud isegi võimalus sõna võtta jah, suur tänu, ma ütlesin juba, et ma hakkan kohe ette valmistama teist võimalust arvamuste vahetuseks volinikuga ja hakkan sellega kohe tegelema ja kõik sõltub loomulikult proua voliniku tööprogrammist, ka meie komisjoni töökavast, aga igatahes järgmiste kuude jooksul toimub järjekordne kohtumine volinikuga, siis käsitleme ka konkreetseid teemasid. see nimekiri kümne komisjoni liikme nimega on mul olemas jutt käib nendest kümnest, kellel ei olnud täna võimalust küsimust esitada ja volinikult ka vastust saada. nii et äh, see nimekiri on alles ja arvamuste vahetuse jätkudes tuleb see nimekiri uuesti laua peale. suur tänu teile mõistva suhtumise eest ja nüüd jätkame tõepoolest järgmise päevakorrapunktiga. This is uh, uh... tegemist on arvamuse arvamusega Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikuvusteenuste kättesaadavuse töötajatele tööturgude täiendava ühendamise kohta. töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike üks põhiõigusi ja sise, liidu siseturu üks alustalasid tööhõivekomisjon on koostamas õigusloomist ettepanekut komisjoni määruseks, et tugevdada ähm, Euroopa tööturuasutuste võrgustikku. selle põhieesmärk on parandada töötajate juurdepääsu ähm, tööturuteenustele Euroopa Liidus ja meie komisjon äh, koostab arvamuse mille koostaja on äh, proua Danchila äh, ning äh, ta on meile juba tutvustanud või me oleme pidanud arutelu selle arvamusele ja täna tutvustab ta meile ähm, arvamuse projekti ning arutelu toimub juba kolmeteistkümnendal kolmekümnendal jaanuaril ja hääletus toimub veebruaris, nii et Ähm, tööhõivekomisjon saab meie arvamuse õigeaegselt enne hääletust märtsis. kas äh, kõigile fraktsioonidele on see vastuvõetav? aitäh. jah, kolmekümnes jaanuar, reede, ähm, reede keskpäev, see on siis muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg. nii et ähm, üle kümne päeva on teil aega kui rohkem märkusi ei ole, siis proua Tontšila, sõna on teil. suur aitäh. poesinaine, kõigepealt tahaksin teile aitäh öelda ja ja kolleegidele ka ja tahaksin kõigile kahe tuhande viieteistkümnendat edukat aastat soovida. iga päev praeguses olukorras ähm, käib peaaegu miljon Euroopa Liidu kodanikku üle piiri teises liikmesriigis töös. ja lisaks elas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal rohkem kui seitse miljonit Euroopa kodanikku teises liikmesriigis. Neist seitsekümmend kaheksa protsenti olid majanduslikult aktiivsed ja kuuskümmend kaheksa protsenti omasid töökohta. see on võimalik kuna Euroopa Liidu töötajad saavad vabalt liikuda, otsida tööd teises Euroopa Liidu liikmesriigis, töötada seal ilma, et selleks on vaja tööluba. vaadates Euroopa statistikat aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat seitse, me näeme, et nende inimeste arv, kes ei ela samas liikmesriigis, kus nad pärit on, on kahe tuhande viiendast aastast alates suurenenud just kahe tuhande neljanda, kahe tuhande seitsmenda aasta Euroopa Liidu laienemiste tõttu ja Euroopa Liidu tööjõust siiski vaid kolm koma üks protsenti on, on just see äh, elanike äh, kategooria. praegu on võimalik äh, hinnata, et pärast kahte laienemist toimunud tööjõu liikumine on viieteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis SKP-d ligi ühe protsendi võrra tõstnud nüüd vaatamata ähm, tööpuuduse kõrgele tasemele nabib endiselt oskustööjõudu ja on kitsaskohti seoses vabade töökohtadega paljudes piirkondades. Euroopa Liidus äh, on üle kahekümne viie miljoni töötu, kellest üle viie miljoni on noored kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigast alates on vabade töökohtade arv suurenenud ja eriti sellistes kiire kasvuga valdkondades nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning keskkonnasäästlik majandus. seetõttu on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse portaal Euros, Eures ainulaadne võimalus see annab kahekümne viies keeles ähm, teavet kõikide osalevate maade elu ja töötingimuste kohta, viib kokku tööotsijad ja kindlaid oskusi otsivad tööandjad ja juhatab tööotsijaid nende sektorite ja kutsealade juurde, kus oskustöötajaid napib ning samuti toetab see noori, noorte liikuvusprogramme seda äh, saiti äh, külastab äh, peaaegu neli miljonit inimest või seda külastatakse neli miljonit korda kuus. ühe kuu jooksul luuakse tööotsijate, tööandjate vahel sada viiskümmend tuhat kontakti, tulemuseks on üle viiekümne tuhande tööle suunamise aastas. samuti vahetatakse inimeste CV-sid korraldatakse üritusi. selliseid liikuvusteenuseid saab pakkuda läbi Eurose, komisjon teeb nüüd ettepaneku Eurost reformida nii, et ühendada avaliku sektori ja, ja riikliku sektori või vabandust, erasektori, et ähm, pakkuda just äh, noortele äh, töövõimalusi äh, vabadest töökohtadest, ähm, mis on umbes kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti, äh, on kindlasti võimalik midagi leida äh, ka noorte jaoks. tähtis on võrgustik, võrgustiku koordineerimine, koostöö nii sotsiaalpartneritega ja veel äh, tahaksin öelda, et komisjon ei ole nimetanud oma uues ettepanekus liikmesriikide koostööd Šveitsi, Islandi, Norra ja Liechtensteiniga, riikidega, kes on juba Eurose võrgustikku kaasatud. meil on nüüd vaja ehm, uusi abiteenuseid, et, ehm, et struktuurid oleksid tasakaalus piiriülesed struktuurid peavad aga ka kaasama piisavalt personali, et kõiki uusi tegevusi ellu viia. samuti koolitusprojekte korraldada just noortele. EURES-e liikmesriikide esindajatega konsulteerides võib näha, et on teatud ohud, mis viitavad sellele, et, et et piiriülest tööd korraldavad organisatsioonid võivad ähm, tasakaalu kaotada, kuid nende töö on väga tähtis. Neid tuleb kaasata, neid tuleb kaasata uut, uutesse projektidesse, mida rahastab Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon peaks ära kasutama nende inimeste oskusi ja teadmisi selleks, et äh, tõhustada koostööd ähm, liikmesriikide vahel, et ellu viia uusi piiriüleseid projekte. ma arvan, et reform peab võimaldama riiklikel tööturuasutustel äh, panna alust tihedamale koostööle haridus- ja koolitusasutustega, eriti täienduskoolituse vallas, äh, hõlmates üle neljakümneaastaseid inimesi, võimaldades tööotsijatel täiendada oma oskusi ning kasutada arukalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. samuti on äh, vajalik, et äh, inimestel oleks ligipääs informatsioonile, olenemata sellest, kus nad elavad. praegu on veel kodanikke, kellel ei ole ligipääsu internetile, ka nemad peaksid siiski informeeritud olema, et neid, neile tuleks ka informatsiooni jagada, et, et seda uut või seda võrgustikku tuntaks ka maapiirkondades. seetõttu on vajalik parem koostöö mm, ministeeriumide vahel, et kaotada äh, õiguslikud takistused, et tõesti võimaldada nendele, kes soovivad töötada näiteks teises Euroopa Liidu liikmesriigis. praegu on teatud eh, ebakindlust kodanike seas, eh, informatsiooni ei ole, kodanikud ei tea, eh, kuidas nad peavad makse maksma, milline on nende sotsiaalkindlustus, seega Eurose määrusega on Äh, on regi komisjonil võimalik veel äh, palju ära teha. me tahaksime, et noori informeeritaks rohkem, me tahaks, et äh, kombineeritaks töö, aga ka väljaõpe. väljaõpe võib noori edasi viia, pakkuda neile alternatiive, et nad leiaksid hiljem töökoha ükstaspuha millises liikmesriigis just seetõttu, et äh, väljaõppe lõpuks äh, antakse noortele ka diplomid, mida tunnustatakse ka teistes liikmesriikides, nii nagu tavalise klassikalise hariduse puhul. seetõttu oleme toonitanud selles kontekstis, et äh, me tahaksime, et Eurost reformitaks, et see et pöörataks tähelepanu selle osale First Job EURES, mis on suunatud noortele, et ka noortele antaks võimalus piiriüleseks tööks, et tekiks uued piiriülesed partnerlussuhted. mul on hea meel, et ka nõukogu järeldustes on äh, sellest juttu ja veel kord tahaksin öelda, nii nagu ka muude koostöövormide puhul on tähtis regioonide ja kohalike omavalitsuste koostöö, ka piiriülene koostöö, et oleks tagatud nõudmise ja pakkumise vastavus, et piiriülesed töötajad leiaksid oma oskustele vastava töö. sellest programmist peaksid kaasa saama kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kõik kohalikud omavalitsused, regioonide omavalitsused. ja lõpuks see reform, Eurose reform peaks eelkõige ähm, tõhustama abivahendite või, või finantsvahendite paremat ärakasutamist. me loodame, et Eurose äh, projekte, tegevust finantseeritakse äh, vajalikul tasemel ja et see äh, saaks ka EASY programmi üheks osaks, millest kõik kohalikud omavalitsused, regioonid, piiriülne koostöö kasu saaks. tähtis on, et kõik osapooled saaksid tõhusalt äh, Euroopa Liidu vahendid ära kasutada ja tahaksin öelda ka, et mul on hea meel, et et Euroopa Liidu eesistuja on otsustanud piiriülese eh, liikuvuse toetamisele tähelepanu pöörata. Eh, Läti on soovinud see, selle teema käsilevõtmist eh, ja usun, et, et see neil ka õnnestub üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist on juba vastavad otsused tehtud. nõukogus loodame siis nüüd, et ka parlament oma seisukoha avaldab. eelmisel aastal äh, toimusid küll Euroopa Liidu valimised, kuid äh, loodame siiski äh, kiirelt tööle hakata ja et see määrus ka vastu võetakse. suur tänu selle üksikasjaliku ettekande eest. meil on kolm variraportööri, härra Hetman on siin, härra Oliven ja Terri Rentke. komisjoni poolt on meil siin härra Akels ähm, tööhõive peadirektoraadist kõigepealt annaksin siin sõna variraportööridele. härra Hetman, palun. suur tänu, proua esimees. daamid ja härrad, kõigepealt suur tänu arvamuse koostajale selle arvamuse eest Euroopa tööturuasutuste võrgustiku kohta. me oleme saanud väga huvitavaid äh, muudatusettepanekuid, mis lähevad õigesse suunda. mul on hea meel, et eelkõige viitate siin piiriülesele koostööle, mis on väga olulised just Euroopa koostöö jaoks. piiriülesed, äh, piiriüleste töötajate arv tõuseb üha ja siinkohal tuleks rõhutada ka seda, et äh, tegemist on enamasti ääremaadega, äh, millel on suured struktuursed probleemid ja sellepärast on ka nende tööturg üsna kehv. sellepärast arvan, et äh, et see ettepanek, et ka Šveits, Norra ja Liechtenstein äh, on just välja toodud siin võib-olla peaks mingeid muudatusi tegema. me arvame, et oluline siin just, ähm, et ähm, piiriline koostöö oleks äh, sujuv ja paindlik, äh, nii et esitan ka muudatusettepanekuid ähm, selle kohta, aga ma arvan, et meil on väga hea alus äh, tulevaseks tööks ja ma juba ootan hea meelega meie koostöö proua Tantšile suur tänu, proua Ränke. jah yeah. uh,, thank you, madam chair and uh.... suur tänu, proua esimees. suur tänu raportöörile juba tehtud suure töö eest, ma arvan, et uh, paljud aspektid on juba mainitud, näiteks kuidas oleks võimalik eurost kasutada vahendina, et uh, tuua äh, üksteisele lähemal Euroopa piirkonnad, see on minu meelest äärmiselt oluline. meil on olnud arutelusid selle teema üle juba detsembris ja minu fraktsioon on väga rõõmus juba tehtud töö üle. meil on hea meel, et meil on selline alus juba loodud tööks, aga mõned märkused siiski. meie meelest äh, oleks väga oluline liikuvuse küsimuses, pidada silmas seda, et mitmed uuringud on näidanud, et üks suurimaid probleeme või puudujääki liikuvuse vallas on keele küsimus. samuti erinevate seaduste ja regulatsioonide erinevus, nii et Eurest võiks tulevikus kasutada platvormina, mis aitaks inimestel leida tee nende erinevate äh, regulatsioonide rägastikus ja aitaks neid ka siis, kui nad soovivad kolida piirkonda, kus räägitakse mõnda neile võõrast keelt. nii et äh, EURES äh, peaks täitma oma rolli, et muuta see kõik inimestele arusaadavamaks. ma arvan, et väga oluline on uue määrusega alustades ka see, et järelevalve protsessi alustataks kohe, et äh, me näeksime kohe samm-sammult, kas meie uued lähenemised on äh, kasulikud, kas need aitavad inimestel kasutada oma vaba liikumise põhiõigust Euroopa Liidus. ja kuidas oleks võimalik platvormi veel paremaks muuta ma loodan, et äh, edasiste arutelude käigus on meil väga viljakad diskussioonid, suur tänu selle esimese kavandi eest! suur tänu, proua Tomasitš, palun e, ECR-i nimel. suur tänu! ideaalses maailmas läheksid noored inimesed teistesse liikmesriikidesse tööle ainult selle sellepärast, et nad seda soovivad, mitte sellepärast, et neil ei jää muud üle. paraku väga paljudes liikmesriikides ei ole piisavalt töökohti noortele inimestele ja muidugi me soovime, et need noored inimesed oleksid liiguvad ja kasutaksid võimalikult hästi ära töövõimalusi üle kogu Euroopa. me saame olla paljudes asjades äh, ühel nõul, aga me peame tagama, et äh, me ei kasutaks ainult ülalt alla lähenemist, vaid äh, tagaksime subsidiaarsuse ja selle, et lähenemine oleks võimalikult kohalik ja piirkondlik kui vähegi võimalik. paljud liikmesriigid on mures niinimetatud äh, heaoluturismi pärast ja sellepärast me peaksime tagama selle, et liikuvus keskenduks just töövõimalustele, mitte sellele, et inimesed püüavad lihtsalt ähm, ära kasutada ähm, riigi toetusi. aitäh! suur tänu! palun, härra Van Nistelrooy. voorzitter, dank u wel. Ik, uh, ik... suur tänu, proua esimees suur tänu ka raportöörile juba tehtud töö eest. tööhõivekomisjon püüab mm, sellele protsessile hoogu anda ja ma arvan, et me peaksime viitama konkreetsetele äh, instrumentidele. nagu näiteks Interreg, mille ühe, üheks neljast prioriteedist on ju ka tööturg ja haridus koolitus. ja on hea, kui me alati võtame arvesse ka piiriülest mõõdet ning äh, kasutaksime neid instrumente, mis meil on. liikmesriigid äh, ju reageerivad alati väga agaralt mm, piiriülestele võimalustele, vähemalt nii nad väidavad äh,, kuid see ei ole alati nii. tundub, et vahel tuleb liikmesriigid äh, lausa ninaga lükata äh, nende prioriteeti sisse ja öelda, et äh, vaadake, just see on oluline, on oluline, et noored inimesed saaksid töötada ka piiriüleselt. me peaksime inimesed viima selleni, et neil oleks julgust midagi ette võtta äh, ennast edasi arendada ja me peaksime ka liikmesriike selles suunas julgustama. suur tänu ja nüüd härra Zeller. suur tänu, proua esimees. mul on hea meel, et minu koordinaator äh, Van Nistelrooy tõi välja need instrumendid, mis meil on olemas. ja suur tänu raportöörile, et äh, on keskendunud just piirideülesele koostööle sest äh, see peakski olema just Euroopa Liidu vaim, et me teeme piiriülest koostööd ja kui me räägime subsidiaarsusest, siis ma arvan, et ka siin on meil veel pikk tee käia ja miks ma seda ütlen, meil on nimelt väga kena määrus, mis äh, toob välja piiriülese koostöö ja territoriaalse koostöö olulisuse, mis peaks seda hõlbustama neis piirkondades. Äh, nimelt äh, Euroopa Territoriaalse Koostöö Liit. sellega on piirkondadel esimest korda olemas õigusinstrument, mis võimaldab neil luua asutusi, ja tegevusi läbi viia piiriüleselt. ja et olin eelmisel ametiajal raportöör selle instrumendi äh, juures, tean, et äh, piirkonnad soovivad seda instrumenti vägagi kasutada, aga ma olen kursis ka sellega, et just pealinnadest äh, ja liikmesriikide valitsustest tuleb väga tugevat vastuseisu Nad ei soovi lasta piirkondadel sõltumatumalt tegutseda ja ma arvan, et just meie Regionaalarengu Komisjonina peaksime seda oma töös eriti silmas pidama. sest tihtipeale on lugu selline, et kui mitu piiri eh, regiooni koos tahavad mõnda projekti läbi viia, ükskõik kas näiteks jäätmemajanduse või tervishoiu vallas, seda mainitakse ka raportis on probleem selleks, et õigussüsteemid on erinevad ja iga liikmesriik soovib, et kasutataks just tema seadusandlust. see aga takistab koostööd. regioonid peaksid tegelikult olema õigustatud ise otsustama, millise õigusliku äh, aluse, millisel õiguslikul alusel nad koostööd teevad. nii et äh, me peaksime seda rõhutama igal võimalusel ning äh, just siis, kui me tahame rääkida tööturupoliitikast ja äh, selle piiriülesest mõõtmest, peaksime selle, seda instrumenti mainima. mina igatahes kavatsen seda teha, aitäh! Thank you, thank you! suur tänu ja sõna on härra Kotšakil. Thank you, Madam Chair! suur tänu, proua esimees! aitäh! mul on sarnane küsimus nagu härra Zelleril. nimelt see pinge piirkondade ja pealinnade või keskvalitsuste äh, soovide vahel. ning äh, komisjoni esindajalt ma tahaksin küsida Eurese üldise suunitluse kohta. mul on väga hea meel selle arvamusele, mis on koostatud, see on väga keerukas, aga ma küsiksin komisjoni esindajalt äh, et selle projekti järgi peaks EURES katma kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti ehm, olemasolevatest töökohtadest ja eesmärgiks on, et eh, see vabade töökohtade arv, mis on EURES-es olemas, et, et seda suurendataks, kuid ma ei ole siin näinud selgeid eh, eesmärke, kui suur see arv peaks olema, nii et minu küsimus on, kui suur see arv konkreetselt peaks olema? Thank you uh,, madam president. suur tänu, proua esimees. Volevo affrontare una questione eh, con tahaksin kõigepealt öelda ühe teema kohta midagi, mis on äh, selles äh, arvamuse projektis välja toodud, siin on ka mitmeid muudatusettepanekuid, nimelt äh, Te olete ilmselt teadlikud, et pärast Šveitsi referendumit töötajate liikuvuse kohta on olukord Šveitsis veidi erinev teistest riikidest muudatusettepanekute juures peaks võib-olla kuskil mainima et ilmselt tuleb suhteid Šveitiga, mis puudutab tööturgu, veel ümber kujundama, et Šveits saaks ka osaleda selles võrgustikus. me räägime ju liiklusest üleüldiselt, mitte ainult mm, piirilähedastes äh, regioonides äh, elavatest inimestest, nii et ähm, võib-olla esitan ka ise muudatusettepaneku, mis äh, seda küsimust käsitleb. nüüd teiseks ka mina soovin välja tuua, et äh, on võimalik teatav konflikt keskvalitsuste ja piirkondade vahel, kohalike omavalitsuste vahel liikmesriikides. see on teema, mida tuleb silmas pidada. ei tohi unustada, et äh, suur osa töötajaid äh, liigub üsna piiratud alal ja vahel on nad äh, küll kitsamas mõttes piiriülesed töötajad, aga enamasti on nad siis ainult teatud kitsalt piiritud piirkonnas äh, tegevad ja sellepärast on oluline, et äh, regioonidel oleks ka võimalus läbi viia siis riigi või vabandust, piiriülest äh, töövahendust piiriülese koostöö raames. aitäh, kas veel mõni kolleeg soovib anda oma panuse arutellu, kui ei, siis äh, suur tänu ja proua Tantšila, kas äh, soovite vastata mõnedele küsimustele? või kommentaaridele. Elveția, am înțeles în urma discuțiilor avute comisia că se negociază un nou jah, suur tänu kõigepealt Šveits. ma saan aru, et äh, plaanis on sõlmida uus leping Šveitsiga, see oleks sarnane lepingule, mis meil on Norraga. ja see tähendab seda, et rohkem kui kakssada tuhat töötajat, kes lähevad Prantsusmaalt või Saksamaalt Šveitsi, et äh, ka nemad saavad kuidagi reguleeritud. ma loodan, et vastav lepe allkirjastatakse niipea kui võimalik aga loomulikult võite ka komisjoni esindajalt selle kohta rohkem äh, teavet küsida. igatahes tänan kõiki kolleege märkuste eest, tähelepanekute eest. ma loodan, et te esitate omapoolsed muudatusettepanekud vastavalt oma soovidele. ma siiralt loodan, et see, mida me parlamendis saavutame, on sarnane sellele, mida kodanikud soovivad meie poolt näha suur tänu teile ja tuletan omalt poolt meelde, et kolmekümnes jaanuar, reede on viimane tähtaeg, mil võib muudatusettepanekuid esitada. seega, kui me teeme selle kolmekümnendaks jaanuariks ära, saame hääletada arvamuse üle juba veebruarikuus. siis oleme kenasti ajagraafikus ja saame ka dokumendiga edasi liikuda. niisiis, suur tänu teile. ja nüüd Läheme edasi. meie järgmine päevakorrapunkt, koordinaatorite koosolek. tegemist on kinnise koosolekuga, me oleme oma ajagraafikus täna oluliselt ees. niisiis, ma palun koordinaatoritel jääda koosolekuruumi